ütlesin, et on tehtud soovitus otsuseks, mille ENVI komisjon on edastanud ja sellega seoses on nüüd kakskümmend neli tundi möödunud, vastuväiteid sellele ei ole esitatud ning vastavalt äh, artiklile sada viis lõikele kuus on siis see soovitus äh, vastu võetud ja see avaldatakse homsete vastuvõetud tekstidega eh, neljapäeval, kaheksateistkümnendal jaanuaril aastal kaks tuhat kaheksateist.